ohtuväited, vastuväited kahekümne nelja tunni jooksul. Äh, kuupäevad avaldatakse käesoleva istungi protokollis. neljapäeval ma allkirjastan koos nõukogu presidendiga seitse õigusakti, mis on vastu võetud korralise õigusloome raames ja need äh, pealkirjad samuti avalikustatakse